Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju kohta avaliku erasektori algatustele väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides. neli minutit. palun. Uh, mul on võimalus rääkida teile raportist, mis on rahvusvahelise kaubanduse komisjonis, INTA komisjonis juba vastu võetud, arvestades IMCO ja DV ettepanekuid selles raportis analüüsitakse Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimispoliitikat ning selle välismõju avaliku erasektori algatustele ja partnerlusele. avaliku erasektori partnerlus on kokkulepped, kus avalik ja erasektor üheskoos üritavad tagada mingeid teenuseid, üldhuviteenuseid avalikkusele. tegemist võib olla teenustega, mis võtavad taristu kuju, elektri tootmise, jaamade kui sotsiaalteenustest on siin juttu, tervishoiuteenustest ning viimastel aastatel oleme näinud neid ka innovatiivses kõrgtehnoloogilises sektoris. oluline on rõhutada, et neid ei kasutata veel piisavalt arenguriikides, ent nad on sinna jõudmas ning avaliku erasektori partnerluste osakaal on taristuinvesteeringutest nendes riikides moodustamas viisteist kuni kakskümmend protsenti. raport räägib peamiselt kahest vaatenurgast avaliku erasektori partnerlusele. üks nendest puudutab loomulikult Euroopa Liidu oma huvi, mis tähendab Euroopa Liidu kaubandushuvide edendamist, sest avaliku erasektori partnerluses osalemine on väga oluline Euroopa ettevõtjatele kasvamiseks ning uute turgude leidmiseks, kui me arvestame praegust turuolukorda, aeglast majanduskasvu, kõrget tööpuudust Euroopas, siis on kõik ilmselt päri sellega, et Euroopa ettevõtjad saavad kasvada üksnes siis, kui nad muutuvad rahvusvaheliseks ning suunduvad ka Euroopa välistele turgudele seetõttu peame edulugusid ja näiteid era- ja avaliku sektori partnerluse vormis looma, edendama, suunama oma ettevõtjaid nendes osalema ning tagama ühtseid teeninduspunkte, kust on võimalik kõik teenused korraga saada ning kaasama institutsioonid nagu Euroopa Investeerimispank ja teised nende eesmärkide saavutamisse. teine vaatenurk puudutab meie arenguabipoliitikat ning äh, siin on kindlasti võimalik luua sünergiat avaliku erasektori projektide rakendamisel meie teiste eesmärkidega. sest äh, me teame, et paljudes arenguriikides on vaja tohutu investeeringuid, tagamaks inimestele juurdepääs äh, veele, põhiteenustele ning siin on väga olulised erasektori investeeringud, mille kaasamiseks era- ja avaliku sektori partnerlusel on väga oluline roll. loomulikult on siin ka halbu näiteid mõnedes arenguriikides, näiteks kus selliseid algatusi on halvasti rakendatud, kus projektid on olnud äh, vähe ettevalmistatud, kus on olnud liiga palju bürokraatiat, kus on veninud projektide rakendamine või projekte on halvasti juhitud ning seetõttu ongi väga oluline töötada välja ühine lähenemine nende väljakutsete haldamiseks või nendega tegelemiseks. raport võiks äh, anda siin positiivse panuse. ma rõhutan, et raport ei ürita mingil viisil võtta vastu mingeid uusi õigusakte, uut bürokraatiat või midagi muud taolist, vaid lihtsalt kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles võtma vajalikke meetmeid selleks, et olemasolevate võimaluste raames oleks võimalik soodustada Euroopa ettevõtjate osalemist era- ja avaliku sektori partnerlusprojektides. raport on ette valmistatud hea koostöö vaimus kõigi fraktsioonide osalusel, erikomisjonide osalusel ning ma loodan, et see saab samasuguse vastuvõtu osaliseks ka täiskogus, aitäh! Nous avons sept demandes de parole au nom du catch DI. Nous commençons par M. Fronsolika aitäh. austatud volinik, eraavaliku sektori partnerlused kolmandates riikides on väga oluline lüli Euroopa konkurentsivõime suurendamisel ja tööhõive tõstmisel. ma usun, et Euroopa kaubanduspoliitika peaks olema suunatud sellele, et tagada juurdepääs Euroopa välistele turgudele Euroopa ettevõtjate jaoks, kel, kes on siiani märkimisväärsete takistustega silmitsi riigihangetes. väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel peaks olema võimalik juurde pääseda nendele võimalustele ning äh, niisugused soovitused tuleks ka esitada, sealhulgas konsortsiumide moodustamise soovitus meil peaks, me peaks survestama partnereid selleks, et nad kehtestaksid selge õigusliku raamistiku, mille, mida rakendaksid pädevad ja tõesti kompetentsed asutused. et sel, et era- ja avaliku sektori partnerlust oleks võimalik rakendada nii, nagu seda rakendada tuleb. me peaksime tegema jõupingutusi selleks, et suurendada haldussuutlikkust kolmandates riikides. aitäh, härra Marias! tänan. kõigepealt tahaksin märkida, et Euroopa Liit peab järgima ühtsuse printsiipi arengu valdkonnas, arenguabi valdkonnas. Euroopa Liit on riigihangete osas turu taval, tavatuna hoidnud. aga Euroopa Liidu ettevõtjatel on selles vallas välismaa sageli raskusi. Euroopa Liidu hargmaised ettevõtted peavad toimima ju arvestades Euroopa Liidu direktiive ka, Euroopa Liidu regulatsiooni ning lisaks välismaist regulatsiooni ning äh, seetõttu vastavad finantseeringud, mida kasutatakse kohalike ja üleriigiliste võrkude rajamiseks on väga olulised. meil tuleks vähendada arenguriikide võlga Rahvusvahelise Valuutafondi ning Aafrika Arengupanga ees. Pole kahtlust, et avaliku erasektori partnerlus võib tagada meile häid tulemusi kui me räägime arenguriikidest. on küll olukordi, kus tulemused ei ole olnud väga head või kus teatud projektidega on tekkinud isegi probleeme, ent austatud volinik, vaadake palun nüüd see, seda, mis toimub ühe konkreetse projektiga, mis on komisjoni käes ja mis puudutab Horvaatiat, see asi puudutab maantee rajamist Horvaatia Istria osas ning äh, siin on Prantsuse ettevõtja või ja ja Horvaatia riik osalised ning äh, me tahaksime, et seda projekti ei peatataks ja teil tuleks valmis ehitada ning paluksime, et te äh, vaataksite seda olukorda ning ei jätaks seda, seda projekti Euroopa Komisjoni lõugade vahele kilbendama. avaliku ja erasektori partnerlus on paljude riikide jaoks sisuliselt äh, kapitalistliku turu integratsiooni sümbol ning praeguse kriisi põhjus. Euroopa olukord praegu ning eelarvepiirangud ja kärped paljudes riikides ei jäta eriti ruumi riigi investeeringutele ning isegi valdkondades nagu tervishoid, haridus ja teised. Portugalis on era- ja avaliku sektori partnerlusi järjest rohkem ning äh, selle käigus kasutavad suurettevõtted järjest rohkem riigi raha. väga oluline on Euroopa e IP kontekstis piirata selliste süsteemide kasutamist, et ühiskond ei satuks nende pantvangi, härra Anne. proua president, kui ma lugesin selle arutelu pealkirja Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimispoliitika, siis hakkasin mõtlema, et alguses, et, et me hakkame rääkima Euroopa Liidu kaubanduse mõjust vaesematele riikidele kus, kus me ühe käega anname ja teise käega võtame, aga raportit lugedes näeme, et tegemist on hoopis aruteluga avaliku erasektori partnerlusest. no Ühendkuningriigis on kogemus meil niisugune, et need partnerlused ei pruugi alati toimida, kui me võtame näiteks meie tervishoiusüsteemi, kus, kus siis nii-öelda saavad kokku kummagi valdkonna kõige negatiivsemad jooned, kus siis erasektor taotleb oma tulu, ja avaliku sektori pool tekitab bürokraatia, nii et siin peaks olema väga ettevaatlik. igal juhul tahan raportööri kiita selles mõttes, et raportöör rõhutab, et tegemist on otsustega, mis tuleb riikidel, liikmesriikidel teha suveräänselt. aitäh. proua Rodriguez Piniro. <laughs> proua. mikrofon palun võtan sõna variraportöörina Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. tahaksin kõigepealt tänada raportööri, kes on väga aldis olnud koostööd tegema. sotsiaaldemokraadid toetavad mõtet, et regulatsiooni tuleks muuta nii, et riisiko väheneks, ma mõtlen riisikut, mis on seotud avaliku erasektori partnerlustega. me oleme seisukohal, et et avaliku erasektori partnerlus valitakse, peaks, peaks valitama siis, kui see on tõesti kõige soodsam viis mingit teenust tagada. mitte selleks, et, et arvestuses ei läheks asi näiteks defitsiidi poolele kirja riigieelarves me ei tohi lasta tekkida olukordadel, kus, kus kahjum kantakse avalikus sektoris ning kasum läheb erasektorisse. ning õigusraamistik peaks olema selge ja läbipaistev niisugustele projektidele ja võimaldama tõhusat järelevalvet. aitäh! Euroopa peab välja arendama kvaliteetsed avalikud teenused nii Euroopa Liidu sees kui ka rahvusvaheliselt. selleks, et meie inimeste elukvaliteeti suurendada, ongi ainus võimalus, mis on väga oluline loomulikult, on vastutustundlikult ümber käia maksumaksjate rahadega ja see tähendab, et tuleb toetada ka erainvesteeringuid, mis teenivad avalikku huvi see, et meil taristuinvesteeringute jaoks ei ole piisavalt raha, ongi toonud meile era- ja avaliku sektori partnerluse ning samasugune on olukord nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. selle mudeli populariseerimine annab Euroopa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele võimaluse laiendada oma ettevõtteid ning suurendada oma eksporti. nii et tahaksin kutsuda komisjoni üles arvestades kõiki neid kaubanduskokkuleppeid, mis Euroopa Liidul on, tagamaks meie ettevõtjate võrdne kohtlemine riigihangete kontekstis ning äh, osalemisvõimaluste osas era- ja avaliku sektori partnerlustes. aitäh, volinik Hogan, palun! Uh, aitäh, proua president! ma esindan siin meie kaubandusvolinikku, äh, volinik Melstromi. tahaksin tänada raportööri härra Zahradili ning eh, hinda komisjoni selle väärtusliku töö eest, mis nad ära teinud selle raportiga seoses. raportis rõhutatakse era- ja avaliku sektori partnerluste olulisust majandusarengut soodustava tegurina ning tööhõivet tõstva tegurina. nii on asi läinud nii Euroopa Liidus kui ka meie naaberriikides ning ka arenguriikides väljaspool Euroopa Liitu raportis rõhutatakse Euroopa Liidu kaubandus- ja investeeringupoliitika välismõju era- ja avaliku sektori partnerluste edendamisele kolmandates riikides ning sellega seoses äh, uute turgude leidmisele Euroopa Liidu ettevõtjate jaoks. komisjon on rõhutanud võrdseid võimalusi ning ausat konkurentsi meie välis- ja investeerimispoliitikas ning kavatseme jätkata võimalikult suurema, suures ulatuses äh, lülitada nendesse kokkulepetesse ja kordadesse ka era- ja avaliku sektori partnerlusi komisjon on suures osas raportis öelduga nõus, mõned näited. era- ja avaliku äh, sektori partnerlused soodustavad innovatiivseid lahendusi ning äh, pikaajalisi finantseeringuid, muuhulgas taristu ja muudes kapitaliintensiivsetes sektorites. era- ja avaliku sektori koostöö võib tagada tõhusama innovatiivsuse ning konkurentsivõime kasvu. kolmandaks, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate osalus avab nendele ettevõtetele uued võimalused ning äh, võimaldab osaleda sageli ka rahvusvahelistes kontekstides riigihangetes väljaspool Euroopa Liitu ning seega tasakaalustada seda eba, ebakõla, mis valitseb Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel seoses avatusega taolistes kontekstides ning avab uued ärivõimalused Euroopa ettevõtetele. komisjon on komisjon tervitab raportööri algses ettepanekus esitatud viidet sünergiale Euroopa Liidu eri poliitikavaldkondade vahel, aga komisjon oleks hea meelega näinud siin selgemat viidet Euroopa Liidu investeerimispoliitikale ning sellele, et tuleb tagada, et Euroopa Liidu investorite investeeringud pikas plaanis kolmandates riikides peavad saama kaitse. muuhulgas läbi selle, et lepitakse kokku vaidluste lahendamise sõltumatu kord. komisjon arvestab raporti osas esitatud soovitusi ja ettepanekuid ning jätkab tööd selleks, et tagada, et avaliku erasektori partnerluste pakutavaid võimalusi kasutatakse ära kõige tõhusamal võimalikul viisil ning kolleeg Cecilia Malmström, mille annan kõik selle jutu edasi, kes on volinik, tema on volinik, kes selle teema eest vastutab ja tänan raportööri, aitäh! aitäh, arutelu on lõppenud.